ma avan meie istungjärgu, mis äh, katkes kaheteistkümnendal mail kaks tuhat üksteist. viieteistkümnenda mai kahe tuhande üheteistkümnenda aasta protokoll on teil dokumentide hulgas olemas, on märkusi selle kohta ei ole, seega on protokoll vastu võetud. mõningad märkused selle istungjärgu alustuseks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 Äh, hetk tagasi mul oli kohtumine äh, härra presidendiga, me rääkisime meie kahepoolsetest suhetest, rääkisime praegu Tadžikistanis käimasolevatest reformidest. neljandal juunil tähistasime me kahte tähtsat sündmust. neljandal juunil tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa Hiina Rahvavabariigi ametivõimud lõpetasid eh, üliõpilaste meeleavalduse, surusid maha üliõpilaste meeleavaldused Janameni eh, väljakul ja samal päeval, kakskümmend üks aastat tagasi, esimest korda Kesk- ja Ida-Euroopas leidsid aset eh, vabad parlamendivalimised ja demokraatlikud jõud võitsid nendel valimistel ja said endale võib öelda, enamuse kohtadest parlamendis. demokraatliku opositsiooni esindajad said nii senatis kui parlamendi teises kohas, kojas suure enamuse Kesk- ja Ida-Euroopas on meil õnnestunud läbi viia vajalikud